right now it's, it's, it's better just to leave the discussion. When you move, Second. It's also because that was kind of... Good morning, everybody. Uh, I just want to say... tere hommikust, kallid kolleegid! põhjus, miks me ei ole veel alustanud äh, kell kümme viisteist, nagu me pidime alustama, kuivõrd äh, ma olen ju ometigi ähm, fundamentalist, siis skandinaavlane ja mulle meeldib õigel ajal alustada aga me teame, et väga palju kolleege on praegu veel tööhõivekomisjonis, sellepärast et nad hääletavad poole kümnest poole üheteistkümneni. ja sellepärast ma arvan, et me võiksime natukene veel oodata, enne kui asi läheb hääletuse juurde. aga alustagem siis päevakorraga, enne, need punktid enne hääletust ja esimees ütleb, et äh, vahetab keelt ja läheb üle rootsi keelele <laughs> That's my democratic right. see on minu demokraatlik õigus kasutada rootsi keelt Okej, då fortsätter vi. Niisiis. esimese päevakorrapunkti oleme me juba läbi võtnud, äh, õiguskomisjoniga ühiskohtumine ja nüüd siis teine päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine. kas kellelgi on vastu sellele, et me lisaksime päevakorrapunkti number seitse juurde, mis puudutab äh, EKONiga seotud võrdõiguslikkuse küsimust, kas te olete nõus sellega, jah? nüüd esimehe teadaanded härra esimees kasutab inglisekeelset sõna announcement ja ütleb, et ta ei teagi, mis see rootsi keeles on. Neid igal juhul ei ole, neid teadaandeid ja seega päevakorrapunkt number neli. Teieni on jõudnud ilmselt viimase koordinaatorite kohtumise protokoll, kui kellelgi selle vastu midagi ei ole, siis loeme need heaks kiidetuks. väga hea ja jõuame siis nüüd päevakorrapunkti juurde number viis meie delegatsiooni visiit Ankarasse, Türgimaale. kõigepealt annaksin sõna proua Bauerile, aga <laughs> proua Bauer on äh, hääletamas. tööhõivekomisjonis ja seega äh, saab sõna kõigepealt proua Poskurt I wasn't aware that I was mul polnud õrna aimugi, et ma sõna saan, seega ma ei ole midagi ette valmistanud. omalt poolt võin öelda ainult seda ja rääkisin sellest juba ka natukene meie eelmisel kohtumisel äh, selle raporti kohta, et tegemist oli väga mm, viljaka kohtumisega, juhatas meie delegatsiooni proua Bauer ning meil toimusid üsna mitu kohtumist äh, ministritega, kodanikuühiskonna esindajatega, paljude naisorganisatsioonidega ja ka Angara erinõukoguga. nimelt eelmisel aastal loodi prokuratuuri juurde äh, naistevastase vägivalla erinõukogu. see on väga teretulnud algatus ja see peegeldub ka selles raportis, mis äh, tuleb arutelule pärast seda päevakorrapunkti. nimelt äh, rohkem peaks selliseid äh, büroosid või nõuandekogusid olema. Türgis on inimestel käed praegu tööd täis võrdõiguslikkuse küsimustes äh, pere- ja sotsiaalasjade, sotsiaalasjade minister on äh, väga energeetiline naisminister. kaheksandal märtsil võeti vastu uus seadusandlus parlamendis naistevastase vägivalla võitlemise osas ja tänu sellele seadusandlusele on naiste kaitse nüüd palju tugevam Neil oli juba paigas niinimetatud kaitseorder, ähm, aga äh, nüüd on palju lihtsam, kui oht on tõsine ja, ja selge, äh, mehi äh, vahistada, naisi aidatakse rohkem. nii et ma arvan, et see on kindlasti edasiminek paremuse suunas. nii et kujuneb ilmselt välja täiesti uus olukord ka haridusküsimustes, nii et suuline muudatusettepanek on ka tulemas selles küsimuses selleks, et see raport oleks, käiks ajaga kaasas. sest nagu te teate, pidime hääletama selle raporti läbi juba oktoobris, hääletama ka nüüd märtsi lõpus, sellepärast et meie delegatsioon veebruaris Ankaras käis nii et osalt on see positiivne, sest see on rohkem äh, ajaga äh, kursis, aga kas mul jäi midagi ütlemata? nii palju ma tahtsin öelda ilma ette valmistamata, aga kohtumine oli väga edukas ja mul oli hea meel sellel osaleda. suur tänu, proua Poskurt. ma ise tahtsin öelda, et annaksin ma tahtsin nüüd järgmisena anda proua Bauerile sõna, aga teda endiselt ei ole kohal. kas keegi teine sooviks sõna selles küsimuses? arvestades seda, mida proua Poskurt delegatsiooni visiidi kohta ütles, kas keegi sooviks veel sõna? okei okay., det är inte någon som begär ordet. Eh, tundub, et ei ole kedagi, kes sõna sooviks. seega läheme siis edasi. suur tänu, proua Poskurt, meile seda visiiti tutvustamast. Lähme hääletuse juurde. ma teeksin ettepaneku, et me vahetame hääletused ümber, ärgem alustagem Türgi raportist, vaid võtame kõigepealt äh, soolise süvalaiendamise, meie uus päevakorrapunkt number seitse. üks märkus, enne kui me häälestame, ma tahaksin teha ühe märkuse, aga see ei puuduta absoluutselt Türgi delegatsiooni, vaid puudutab pigem raporti eelnõud eh, kakskümmend kakskümmend väljavaadet. kas ma räägin sellest praegu või pärast? nii et kui lubate, siis enne kui me läheme selle raporti juurde, ma tahaksin korraks sõna, aitäh. okei okay, uh,, I m to make it more easy I am um, switching härra esimees ütleb, et äh, asjade lihtsustamiseks äh, räägin inglise keelt äh, hääletuse äh, ajal. päevakorrapunkt number seitse, soolise süvalaiendamise muudatusettepanekud EKONi raportisse, kas kõik on nõus äh, sellega ja saavad aru, mida me hääletame? me hääletame praegu Euroopa statistilise programmi osas, see on uus päevakorrapunkt number seitse, mitte Türgi raportid. lõige kaks, muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek number kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. We then moving back to the, the uh, Turk report nüüd siis Türgi raporti annaksin sõna kõigepealt proua Poskurtile, meie raportile ja siis proua Papadopoulou uh,. kas ma võiksin nüüd rääkida saksa keelt või ei ole saksa tõlget? Ah. Eh, suur tänu. praegusel hetkel me hääletame Türgi raportit see on raport, mille kallal me oleme kõik tööd teinud üsna pikka aega. koostöö oli meil väga hea. hea koostöö oli meil variraportööridega. palju on kompromiss eh, muudatusettepanekuid selleks, et eh, kõikide arvamusi kuulda võtta. muudatusi on üsna palju, me oleme uhke tulemuse üle. meil tuleb raport, mis peegeldab praegust olukorda. me saime siin hõlmata ka kõige viimast eh, infot, sest et me käisime kohal mm, veebruarikuus. Eh, ja kuigi on olemas tõlge ka hollandi keeles, siiski jätkab kõneleja inglise keeles raport on ettepoole vaatav, on ka kriitiline nende kohtade osas, kus on veel probleeme. aga siin rõhutatakse ka seda, mis on hästi ära tehtud. ja ma tahaksin öelda selle raportiga, et eh, Türgil peaks olema eh, tõeline strateegia selleks, et liikuda edasi ja meil Euroopas on siin kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, mis on ka väga oluline soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste seisukohast. ja me vaatasime ka sellest perspektiivist naiste olukorda Türgis, võideldakse vägivalla vastu, juhtub praegu üsna palju, ma rääkisin teile sellest uuest seadusest, mis on vägivalla suhtes rakendatud ja eh, selle kohta on ka rohkem veel raportis. peab olema täiesti null eh, tolerantsuse poliitika eh, naiste vägivalla vastu, me tegeleme siin ka tööhõivepoliitikuga ja praegu on jõutud selles osas kolmekümne protsendini, aga vaja oleks, et see number kasvaks. ja ma tahaksin tänada kõiki kolleege muudatusettepanekute eest, nii palju siis minu poolt. suur tänu, proua Poskurt. ja nüüd sõna proua Papadopolule ja ma tahaksin teile öelda, et me praegusel hetkel ei tahaks suurt poliitilist arutelu, sest et meil ikkagi seisab ees ainult hääletus. suur tänu. mina ei hakka poliitikaga tegelema praegu ah,. me räägime sellest, kuidas naistele anda võimu ja tegemist ei ole poliitilise küsimusega, me räägime siin naiste õigustest. me tahaksime koostada hea raporti, mis annaks naistele juurde võimu Türgis. mina isiklikult eh, tulin välja neljakümne nelja muudatusettepanekuga ja ühtekokku kokku on eh, sada eh, kakskümmend üheksa muudatusettepanekut. kui meil oleks olnud rohkem aega, võib-olla oleks kompromissides arvestatud ka väga palju teisi eh, muudatusettepanekuid, mis olid head. kui ma vaatasin hääletusnimekirja, siis ma nägin, et naiste muudatusettepanekute poolt oli väga palju ehm, miinuspunkte, miinusmärki Eh, see puudutas just eh, seda, kuidas eh, aidata vähemusrahvaste naisi, kuidas vältida seda, et naised väldiksid kooli, et kõik saaksid lahti kirjaoskamatusest, aga mulle tundub, et mõne hea muudatusettepaneku puhul on meil miinusmärkus, peaks olema punkt ja need kompromissettepanekud mõne, mõnikord, millega proua Poskord välja tuli võiks olla laiaulatuslikumad ja osa asju on ka tagasi võetud. mulle tundub, et kui meil oleks olnud proua Oskurtiga rohkem aega, siis eh, me oleksime saanud palju tasakaalukamad muudatusettepanekud ja viimaks minu viimane kommentaar on ka suulised muudatusettepanekud, mis puudutavad positiivset agendat ja eh, seda positiivset agendat peaks käsitlema eh, eh, läbi, liitumisläbirääkimiste osas, kas avatakse mingisugune peatükk või mitte, aga ma arvan, et need asjad ei peaksid olema omavahel seotud, sellepärast et kas avatakse mingisugune peatükk või mitte, see sõltub kahekümne seitsmest liikmesriigist, see peab olema nende ühisarvamus, me ei, ei peaks siduma peatükid avamise või sulgemise eh, komisjonide tööga, see on minu isiklikud eh, kommentaarid, mul ei ole mitte mingisugust kõhklust, mina hääletan, eh, mina hääletan selle raporti poolt, aga mis puudutab nüüd peatükkide avamist kolm muudatusettepanek nende poolt ma olen, aga mina ei ole selle poolt, et me oleme pannud eh, miinusmärgi heade muudatusettepanekute poolt, me peaksime nendega võib-olla veel tegelema. aitäh. ütleksin nii, et kui te arvate, et kompromissettepanekud ei ole head et teised muudatusettepanekud on paremad, siis ainukene võimalus selle probleemi lahendamiseks on hääletada kompromissi vastu ja teiste muudatusettepanekute poolt. niimoodi me saame seda täna eh, lahendada. ja eh, teie loomulikult komisjoni liikmetena võite siis käituda oma südametunnistuse järgi ja hääletada nii, nagu te tahate. aga nüüd alga-, hakake siis hääletama ja mina alustan sellest, et me alustame kompromissist number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab, et muudatus kaheksa, kolmteist, kuusteist, kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks, sada üheksa, sada kolmteist langevad ära. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud see tähendab, et kaheksateist, üheksateist, kakskümmend, seitseteist ja kakskümmend üks langevad ära. nüüd kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend seitse, sada, kakskümmend viis, kakskümmend kuus, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kolmkümmend langevad ära. meie ei hääleta praegu eh, kahekümne viiendat ja kahekümne kuuendat, need on identsed, Eh, poolt vastu, vastu võetud, kakskümmend kaheksa võeti tagasi, nüüd kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud see tähendab, et üheksa ja kolmkümmend kolm langevad ära, muudatus kolmkümmend neli võeti tagasi, kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis, nelikümmend, kuuskümmend üheksa langevad seetõttu ära. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm ja kuuskümmend üheksa langevad ära. siis kompromiss seitse võeti vastu, seepärast nad langevad ära. nüüd kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab, et kolmkümmend üheksa langeb ära. kolmkümmend kaheksa võeti tagasi, nüüd me läheme kolmekümne kuue juurde, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud. palutakse, et me kontrolliksime seda üle, kontrollime muudatusettepanekut. kolmkümmend kuus. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on vastu võetud mina unustasin oma kaardi ära. mina nüüd kaldun õigest protseduurist kõrvale. kasutan ära esimehe õigusi no nüüd olen siis ka mina hääletanud. nelikümmend kaks on järgmine poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud nelikümmend kolm langeb ära, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend viis, nelikümmend kuus, nelikümmend seitse langevad seetõttu ära. nüüd on suuline muudatusettepanek kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? ei. kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud see tähendab, et kümme, nelikümmend üheksa, viiskümmend üks, viiskümmend kuus, viiskümmend neli, viiskümmend viis, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa ja kuuskümmend ja ka viiskümmend üheksa, kõik langevad ära. nüüd muudatusettepanek kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks võeti tagasi, kuuskümmend viis me hääletame praegu kuuekümne viiendat poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend, võeti tagasi, kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, see tähendab, et seitsekümmend kaks, seitsekümmend kolm langesid ära. seitsekümmend neli võeti tagasi, nüüd seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, see tähendab, et viis, seitsekümmend üheksa, sada kuus ja sada seitse langesid ära. nüüd eh, muudatus kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks ta võeti tagasi, kompromiss kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab, et seitsekümmend seitse, kaheksakümmend viis, kaheksakümmend neli langesid ära. nüüd kaheksakümmend kolm võeti tagasi, nüüd kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab, et kaheksakümmend üheksa, kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse, kaheksakümmend kaheksa, üheksakümmend langesid ära. suuline muudatusettepanek. kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu, siis hääletame poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et me peame seda kontrollima. hääletame muudatusettepanekut üheksakümmend üks. hääletus algas, hääletus lõppes üks masin ei tööta, öeldakse saalist. aa, nüüd saite selle asja käima, väga tore, kolleeg aitas. see on vastu võetud, seitseteist kümne vastu. ja kui see probleem jätkub, siis me saadame teile tehniku. see tähendab, et üheksakümmend kaks langeb ära. nüüd muudatus üheksakümmend kolm poolt, vastu, edapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kuus langeb ära, seetõttu üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab, et üheksakümmend kaheksa langeb ära, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmas, neljas ja saja kolmas muudatusettepanek langesid ära. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab sada kaks langeb ära, sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud aga me peame seda siiski kontrollima. kontrollime saja viiendat muudatusettepanekut, hääletus algas. hääletus lõppes. see on vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud. ja seda peame ka kontrollima. hääletus algas hääletus lõppes. see on vastu võetud. nüüd sada üksteist poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et see on vastu võetud. aga kas me seda kontrollime ka, kontrollime siis sada üksteist. hääletus algas hääletus lõppes, see on tagasi lükatud. Teil oli õigus. nägin valesti. nüüd me hääletame saja kümnendat, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peame seda kontrollima, sada viisteist. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud seda peab ka kontrollima. nii et me kontrollime sada kuus, muudatusettepanek sada kuusteist, sada kuusteist. see on tagasi lükatud sada seitseteist võeti tagasi nüüd hääletame sada kaheksateistkümnendat muudatusettepanekut. poolt, vastu, erapooletud. paistab, et tagasi lükatud. kontrollime. ei, elektrooniline hääletus saja kaheksateistkümnenda kohta, kas teil on mingi probleem seal või? nii et hääletame sada kaheksateistkümnendat, hääletus algas. see on vastu võetud. see tähendab, et suuline muudatusettepanek langeb ära. nüüd sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, suuline muudatusettepanek kas keegi on selle vastu, ei ole, siis hääletame poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja teine suuline muudatusettepanek, kas kellelgi on sellele vastu võetud, ei ole, siis me hääletame poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, see tähendab, et nelikümmend üks, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, kuuskümmend neli ja seitsekümmend üks langevad ära. nüüd sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, see tähendab, et kolmkümmend kolm ja seitsekümmend viis langevad ära eh, muudatus sada kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peame seda kontrollima, nii et sada kakskümmend kolm hääletus algas. see on vastu võetud. nüüd kompromiss seitseteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli, sada kakskümmend viis, sada kakskümmend kuus langevad seetõttu ära. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peame seda ka kontrollima, nii et hääletus algas, sada kakskümmend seitse on see, mida me hääletame. see on vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, see tähendab, et sada kakskümmend üheksa langeb ära, muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, üksteist, viisteist ja neliteist langevad sellega ära, nüüd muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd me hääletame tervet resolutsiooni, hääletus algas hääletus lõppes ja see on selgelt vastu võetud, suur tänu raportöörile. Läheme siis edasi. ja mm, edasi lähme niimoodi, et mina jätkan Rootsi järjest taas kaheksas päevakorrapunkt. võrdne tasu. Te võite rääkida nii palju, kui süda iganes ihkab, aga mitte selle koosoleku ajal siin koosolekuruumis. niisiis, kaheksas päevakorrapunkt võrdne tasu. proua Bauer on raportöör. ja annan kõigepealt sõna. ma väga palun, et te püüaksite pisut vaiksemad olla siin ruumis. Mrs Bauer, you have the floor. proua Bauer, palun. Thank you, chair. aitäh, esimees. ma sooviksin avaldada tänu kõikidele kolleegidele, kes on esitanud muudatusettepanekud. Äh, nende eesmärk oli ju teksti veelgi paremaks muuta. loomulikult päris palju asju kordub, seitseteist, kaheksateist, äh, üheksateist, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, seitsekümmend kolm, seitsekümmend kuus. meil on suisa täiesti identseid muudatusettepanekuid osad muudatusettepanekud tõesti muudavad teksti paremaks, teised vajavad pisukest selgitust, kakskümmend üheksa näiteks proua Garcia Peresilt. seal on uuest sooteadlikust ähm, õigusraamistikust, ausalt öeldes ma ei ole päris kindel, mida selle all silmas peetakse. ilmselt on mingisugused selgitused olemas nelikümmend, täpselt sama lugu. see on proua Kostalt. võib-olla siin on küsimus kirjalikus tõlkes ma tean või, või tegelikult mul on päris kindel tunne, et see võiks olla mõttekas, aga minu arvates see muudatusettepanek ei ole piisavalt selge. edasi nelikümmend kaks. seal palutakse tasuta või väikese maksumusega ähm, süsteemest sissemakseperioodide tunnustamiseks, no see minule tundub täiesti puhta ähm, haldusmeetmena. võib-olla selleks on vaja rohkem selgitust. edasi viiskümmend viis. juttu oli sellest, et tõestaja tõestamiskohustus peaks ümber pööratama. diskrimineerimise ohver peaks nii-öelda tõestama, et on toimunud diskrimineerimine. ja veel ähm, mõned teised muudatusettepanekud, seal on juttu pensionidest. sooviksin siinkohal rõhutada äh, et ähm, siin on tegu väikese väärarusaamaga. võrdsed pensionid ei ole meie eesmärk, see on lihtsalt võimatu kahekümne neljandas, kolmekümnendas, viisk-, viiekümne viiendas muudatusettepanekus seatud eesmärk, no seda lihtsalt ei Äh, ole võimalik seada. kui me hakkame rääkima pensionidest peatselt, siis paluksin kolleegidel need küsimused uuesti tõstatada, siis on äh, nii-öelda selge ähm, haakumine selle teemaga. antud juhul me räägime ähm, palgavahedest, äh, aga mitte pensionivahedest nii et äh, palun tõstatage see küsimus siis uuesti. ma oleksin sellepärast äärmiselt tänulik, kui te se-, selle, need muudatusettepanekud vas-, tagasi võtaksite. siis on veel äh, muudatusettepanekuid, mis on igati mõistlikud, vaja ümber sõnastada lihtsalt. kuuskümmend kuu-, kuuskümmend, kuuskümmend üks ja kaheksakümmend näiteks võib-olla mõned muudatusettepanekud on ka eh, mm, johtunud eh, väärarusaamast, näiteks nelikümmend üks on selline näide, nelikümmend viis ehm, puudutab eh, erinevat statistikat, see täiesti kindlasti ei käi selle raporti eh, alla, nelikümmend seitse edasi võitlema soolise palgaerinevuse vastu kõikides poliitika valg-, valdkondades. see on lihtsalt teostamatu. seda ei ole võimalik poliitilises reaalsuses teha. ja sellepärast on mul palve kolleegidele. Ehm, meie muidugi püüame leida kompromisse järgmise nädala jooksul ei, ei, ei, vabandust, järgmine nädal on roheline. ühesõnaga, me püüame leida kompromisse Strasbourgi nädala ajal. ja sellepärast mul oleks suur palve kõikidele kolleegidele, kes olid variraportöörid selle raporti osas, äh, palun pidage silmas seda eesmärki ikkagi, sellepärast et oleks äh, väga kahetsusväärne, kui me selle raporti nii-öelda ebakompetentsena esitaksime. niisiis, kui on tegu muudatusettepanekuga, mis täiesti selgelt jääb selle raporti alast välja, siis palun võtke sellised muudatusettepanekud tagasi, sest eesmärgiks ei ole ikkagi äh, teha selliseid äh, ettepanekuid, mis komisjon rahumeeles võiks nii-öelda äh, nurka visata ja, ja muidugi on ka selliseid muudatusettepanekuid, mis ei ole täiesti selged. proua Tomsoniga ma kindlasti võtan ühendust, paluksin tal mõned muudatusettepanekud ümber sõnastada. Need iseenesest on head muudatusettepanekud, aga need ei ole sõnastuses täiesti selged, nii et ma ootan kindlasti diskussiooni ja ootan kompromisse ka, püüan leida kompromisse. Eh, suur aitäh ja nüüd annaksin sõna võimalikele raportööridele äh, ja teistele saadikutele pärast seda, kõigepealt proua Brandner. suur aitäh! Äh, olen sama meelt, nagu proua Bauer äsja ütles, ehk me peaksime ikka väga kindlaks jääma sellele äh, teemale, palgavahele, ma vägagi toetan seda lähenemist ja äh, ne, nende muudatusettepanekute osas me ka hääletame vastavalt, ehk äh, kõiki asju, mida me siin arutame, ei pea tingimata sellesse raportisse panema. oma muudatusettepanekutes püüdsime ette võtta õigusraamistikku ja see idee, et tõestamiskohustus ümber äh, pöörata, ma ei ole päris kindel, proua Bauer, et ma teie kommentaarist aru sain. meie eesmärk on, et tõestamiskohustus ei pea olema mitte sellel naisel, kes väidab, et tema, temale maksti võrdse töö eest väiksemat palka. meie eesmärk on, et tõestama peab tööandja et ta sellele naisele ei ole maksnud väiksemat palka väik-, võrdse töö eest. tekst iseenesest on meie arvates vägagi hea. proua Oviir, palun. tänan, härra esimees. minule meeldib proua Baueri raport ja ega talle palju lisada parandusettepanekute poolt ei olnudki, see raport on konkreetne ja kui me nii konkreetselt saaksime selle teema käsitluse parlamendis hääletusega lõpetada siis võib loota et me jõuame ka sihile ja tõesti hakatakse nii liikmesriikides kui üleliiduliselt tegelema võrdse või samaväärse eh, palga eh, võrdlemisega ehk siis eh, naiste Eh, diskrimineerimise lõpetamisega ma vabandan et ma ütlen diskrimineerimise sest täna selle ala statistikat ju meil ei olegi palju liikmesriike sellega üldse ei tegele sealhulgas ka ka minu liikmesriik nii et kuna tegemist on väga hea eh, raportiga eh, esitasin ma oma fraktsiooni poolt ainult kaks parandusettepanekut kus ühes kutsume üles just nimelt liikmesriike koguma ja väljastama vastavat statistikat täna on meil ainult tunnipalkade alusel see ei ole võrdse töö ega samaväärse töö võrdluse alusel ja teine mõte mida tuleks e, enam rõhutada on et palgad kui tegemist on e, maksumaksja rahaga e, peaksid olema avalikud koos oma lisatasudega mis täna enamus liikmesriikides ei ole avalikud muidu kui me ei tea mis on selle palga sisu eh, on võrdväärse eh, palga vastu või eest väga raske võidelda. nii et soovin proua bauerile ja meile kõigile jõudu et me tõesti võtaksime vastu raporti mis käsitleb seda teemat eh, mille mis ta teemaks on mitte kuhu me ei lisa kõike mida me teame soolisest võrdõiguslikkusest aitäh aitäh ja proua Süüber eh, aitäh nagu me juba ütlesime on tegu ääretult olulise raportiga meie esitasime mõned muudatusettepanekud. raportöör on öelnud, et tema arvates mõned siia raportisse väga ei sobi. aga meie leiame, et mm, parem statistika majanduskriisi kohta, noh, võib-olla see ei ole tõesti otseselt seotud selle raporti eh, teemaga, aga nad on siiski asjakohased, kui me räägime nendest poliitikatest, sest põhimõtteliselt, mis on toimunud, palgad on langenud. inimesi on koondatud. ja taoline poliitika alati mõjutab ka palgataset. oleme esitanud terve rea muudatusettepanekuid, siinkohal ma rõhutaksin kõige tähtsamat. mina küll ei arva, et tööandjaid ei ole informeeritud või, või et nad ei ole teadlikud võrdsest palgast. Nemad tegelikult vastutavad ja nad teavad ise väga hästi, et nad maksavad naistele väiksemat palka kui meestele. põhjus on väga lihtne Nad teavad, et kui nad võrdset palka maksaksid, siis sellisel juhul äh, läheks palju kasumit kaduma, kasum jääks palju väiksemaks. nii et ainus lahendus on kontrollmeetmed ja tõhusad karistused. see tähendaks, et ähm, tööandjad teaksid väga hästi, et ähm, karistused läheksid neile palju kallimaks maksma kui diskrimineerimine kui ähm, kasum väheneb nende karistuste tulemustel, siis nad kindlasti ka lõpetaksid selle diskrimineerimise, aitäh. aitäh. proua Papadopoulou, palun. Like to... aitäh. mina sooviksin sõna võtta proua Brita Tomsoni nimel, kes siin ei ole, ta on variraportöör sotsiaaldemokraatide nimel loomulikult tal on väga kahju, et ta täna siin ei saanud koosolekul osaleda, aga ta palus mul lühidalt rääkida tema muudatusettepanekutest. Eh, kõigepealt ta arvas, et proua Bauer on selle raportiga väga head tööd teinud ja ta rõhutab, et, et võib-olla mõningaid väljendeid tuleks ähm, jõulisemaks ähm, muuta kohta mm, rääkida konkreetsemalt ja jõulisemalt eh, konkreetsetest kriteeriumidest erinevate tööliikide osas, sest vaid niimoodi on meil võimalik tuvastada, et kas tegelikult soolist diskrimineerimist on olemas. proua Tomsoni jaoks on äärmiselt oluline, et võrdne palk võrdse töö eest, et seda võetaks tõsiselt ja tal on esitatud muudatusettepanekud ja kommenteerib ta neid järgmiselt. kolmas liikmesriike kutsutakse üles eh, seadusega võitlema palgalõhe vastu ja mitte eh, lootma vaid tööandjatele, nii et kohustuslik seadus on väga tähtis. ta ütleb ka seda, et vaja on midagi konkreetset ette võtta selle palgalõhe eh, likvideerimisel. tähtis on ka defineerida, mis on samaväärne töö ja kes on tööandja, sest vaid niimoodi on meil võimalik samas organisatsioonis neid õigusi määratleda. tähtis on ka eh, tagada, et oleksid võrreldavad samad tööd erinevate ametiühingute raames ja erinevate lepingute raames. seitsmes muudatusettepanek oli see. kaheksas ta teeb ettepaneku eh, koguda statistikat kõikide ettevõtete osas, kus on üle kolmekümne töötaja, nii et see lävend ei oleks mitte sada, sellepärast et tegelikult ka sellistes firmades võib olla eh, diskrimineerimist. edasi üheksas muudatusettepanek. tema arvab, et kui palgastatistika näitab põhjendamatuid vahesid, siis sellisel juhul tööandjad peaksid asja analüüsima ja parandusmeetmeid vastu võtma. neljateistkümnes muudatusettepanek on minu arvates kõige tähtsam, seal on öeldud, et selleks, et võrdse töö eest võrdset palka makstaks, peaks komisjon välja töötama suuniste komplekti, mida saaks kasutada ettevõtetes ja liikmesriikides. seal peaks olema suunised ja kriteeriumid, mille alusel äh, töö väärtust defineeritaks ja niimoodi on võimalik ka palka võrre-, palku võrreldavateks muuta. loodan, et proua Bauer nende asjadega arvestab ja et see muudab juba senisest vägagi hea raporti veelgi paremaks. aitäh! proua Garcia Perez, palun! Gracias, señor presidente. Comenzar. Eh suur tänu, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin tunnustust avaldada proua Bauerile selle raporti eest. tegemist on küll lühikese raportiga, kuid sellegipoolest on kõik kõige olulisem ilusti ära öeldud ning katab neid peamiseid küsimusi, mida meie viimastel kuudel oleme arutanud siin lisaks sellele on siia kaasatud ka võimalikke algatusi, millega astuda vastu nendele probleemidele, mis raportis on välja toodud. statistika on murettekitav näha on, et me ei suuda palgalõhet kuidagi ületada. palgalõhe on viimastel aastatel jäänud põhimõtteliselt äh, samaks, meil ei ole õnnestunud seda mitte kuidagi vähendada seega, mis iganes me saame ka ette võtta selleks, et äh, Euroopa Komisjon hakkaks mingisuguseid äh, meetmeid võtma selleks, et põlgal, palgalõhet konkreetselt ähm, vähendada, on teretulnud. mõned konkreetsed punktid nüüd aga, mis puudutab pensioneid. see jah, ei ole otseselt seotud palgalõhe küsimusega, kuid äh, pensionite erinevus viib erinevuseni viib just nimelt palgalõhed ja, ja, ja see, et naistele ja meestele makstakse väga erinevalt. tõsiasi, et naised on alaesindatud tööturul ja tõsiasi, et naised ei saa oma karjääri ilma pausideta tihti äh, edendada, kuivõrd äh, mingil hetkel tuleb äh, pere luua, pere eest hoolitseda, rasedus-sünnituspuhkused, teinekord väga pikad äh, lapsepuhkused, mis tähendab kõik lõpuks seda, et oma tööelu lõpus kättesaadav pension on naiste puhul oluliselt väiksem kui meeste puhul ja mina arvan, et seda tüüpi raport peaks ka sellele viitama. tegemist on majanduskriisi aegadega ning tööõigus väga paljudes riikides muutub järjest paindlikumaks ja ma arvan, et see ei ole küll õige viis, kuidas äh, majanduskriisi kontekstis toimida. kuuendas äh, punktis räägitakse mm, kollektiivläbirääkimistest ja kollektiivlepingute tähtsusest, minu meelest on see väga oluline. Äh, kollektiivlepingute äh, osakaalu tuleks kindlasti suurendada ja, ja sel-, kollektiivläbirääkimisi puudutavaid reegleid tuleks karmistada. ma ei arva, et me peaksime valima hoopis paindlikumad süsteemid, sest et äh, see lämmataks kõik lootused äh, palgalõhe ületamiseks. ma loodan, et järgnevatel nädalatel me jõuame kokkuleppele raportööridega nendes väga tähtsates küsimustes. suur tänu, proua Garfia! ja kas keegi on Euroopa Komisjonist kohal ja, ja sooviks kommenteerida seda, mis saadikud on öelnud? suur tänu, härra esimees! suur tänu selle võimaluse eest ka sõna sekka öelda. Euroopa Komisjon tahaks omalt poolt tänada parlamendi raportööri väga huvitava raporti eest ja selle eest, et ta on palgalõhe võtnud oma südameasjaks me oleme nõus selle seisukohaga, et teema on oluline ja sellepärast ongi Euroopa Komisjon seadnud palgalõhe ületamise prioriteedi oma üheks viiest prioriteediks võrdõiguslikkuse poliitika osas, on väga selgelt välja öeldud meie võrdõiguslikkuse kavas äh, ja me oleme selles strateegias välja toonud terve rida tegevusi, mida me tahame rakendada ja ellu viia selleks, et äh, üle saada sellest äh, väga visa hingega palgalõhest Euroopas. erinevad instrumendid, millega seda teemat äh, arendada, on, neid on palju, meil on tegelikult Euroopa Liidus juba äh, väga kaugele ulatuv ähm, võrdse palga seadusandlus välja võet-, vastu võetud Euroopa Liidus, ma ei laskuks detailidesse, mõned kolleegid on viidanud äh, siin mõnedele aspektidele, näiteks tõendamiskohustuse ümberpööramine, see on tegelikult juba meie seadusandluses läbiv, meie peame oma seadusandlust tegelikult juba suhteliselt terviklikuks ja nii-öelda väga kaugele arenenuks ja meie kaubanduspartnerid äh, tihti äh, teevad meile komplimenti selle seadusandluse osas äh, ja, ja kadestavad meid selles, et me oleme nii kaugeleulatuva seadusandluse suutnud vastu võtta. loomulikult me teeme jätkuvalt koostööd liikmesriikidega selleks, et seda seadusandlust ka rakendada, et see korralikult üle võetaks ja ka ellu viidaks liikmesriikides. me oleme keskendunud ka sellele, et kuidas äh, veelgi edasi minna. järgmisel aastal on tulemas äh, ülevaade uuesti sõnastatud direktiivi kohta, kus äh, siis palgal, võrdse palga seadusandluse peamine osa on, aga me oleme vaatluse alla võtnud ka selles kontekstis teised huvipakkuvad äh, seadusandlikud tekstid Euroopas, näiteks sellel aastal teeme me tööhõive peadirektoraadi kolleegidega koostööd selleks, et analüüsida osalise tööaja ja piiratud tööajaga lepingute mõju sellistele küsimustele, nagu näiteks siis võrdne äh, palk võrdse töö eest nii et me oleme keskendunud praegu seadusandlusele, tahame seda, et äh, seda rakendataks järjepidevalt kuid Euroopa Komisjon on alati olnud seisukohal, et võrdse palga seadusandlusest ei piisa ja kui me tõesti tahame saavutada selle, et mehed ja naised saaksid võrdset palka, tuleb selleks rakendada ka õigeid poliitikaid ja me tegelikult valmistame väga palju ette praegu nende poliitikate osas, oleme palju juba ära teinud viimastel aastatel selleks, et suurendada teadlikkust äh, palgaküsimustes ja selles, et eksisteerib tõsine palgalõhe me oleme välja arendanud statistika, mida praegu kasutavad äh, põhimõtteliselt kõik, meie võrdse palga indikaator, äh, mõni aasta tagasi keegi nendest arvudest huvitatud ei olnud. me oleme tõesti üritanud selle statistika profiili viimastel aastatel tõsta, selleks et äh, poliitikud ja otsuse langetajad hakkaksid nendega arvestama viimased kolm aastat on kestnud kõikides liikmesriikides tõsine äh, Äh, infokampaania, igasugused reklaamid, partnerluskavad, äh, kohalike organisatsioonide kaasamine, meil on äh, väga peen veebilehekülg võrdse palga osas koostatud. sellel aastal teist korda tähistasime ka võrdse palga päeva, tegemist on uue algatusega, aga üritame siis ka seda päeva natukene jõulisemaks muuta me tahame infot jagada selle kohta, mida palgalõhe ta-, tähendab ja et inimesed mõistaksid, kui kompleksne fenomen see on. nii et ma tahaksin rõhutada seda, et me oleme tegelikult palgalõhe osas väga palju ette võtnud, me tahame rõhutada osalt äh, seadusandlikke aspekte, aga teisalt ka äh, puhtpoliitilisi aspekte. ja sellepärast on meie jaokski see raport väga kasulik sest et see annab meile täiesti õigel hetkel jällegi õiged suunad kätte ja me kavatseme sel, seda järgida. suur tänu! suur tänu, proua Bankier ja sõna on soovinud proua Brandner. jah, väga lühidalt, enne kui sõna saab proua Bauer me teame, et kahe tuhande kuuenda aasta ümbersõnastamise juures tõendamiskohustus ümber müü-, muudeti kuid pärast seda oleme me näinud seda, et kaasuste arv tegelikult väheneb. ja mulle tundub, et seda sõnastust tuleks tegelikult ikkagi veel ähm, jõulisemaks muuta. meile on jäänud mulje, et see ümbersõnastamine ei ole viinud selleni, et äh, kaasuste arv kasvaks Euroopas. ja, ja meie eesmärk oleks seda sõnastust lihtsalt parandada, jõulisemaks muuta. suur tänu kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis sõna saab raportöör Bauer. suur tänu, härra esimees. suur tänu kõikide sõna, suur tänu kõikidele sõnavõtjatele. mõned lühikesed märkused ka minu poolt. see, mis puudutab tõendamiskohustust, siis siin me oleme eriarvamusel. praeguses direktiivis on horisontaalne mõõde sees nüüd, mis puudutab äh, proua Oviiri märkuseid. ma arvan, et me jõuame mingisugusele lahendusele selles osas ka. ma arvan, et me ei tohiks äh, unustada andmekaitse küsimusi samuti, mis puudutab üksikisiku andmekaitseid erinevad kombed on erinevates liikmesriikides äh, selles osas, aga ma loodan, et me jõuame kompromissini. proua Zuber. ühe asja ma unustasin enne tõesti ära. nimelt öö, äh, osaajaga töötamine. tegelikult proua Zuberi muudatusettepanekud äh, üllatasid mind mõneti, kus tehti ettepanek see täiesti välja võtta vaatamata tõsiasjale, et naised, kes töötavad osaajaga, kannatavad rohkem diskrimineerimise all palga osas. nimelt palgalõhe on nende naiste puhul, kes osaajaga töötavad, kaks korda suurem kui tavaline palgalõhe. nii et selles mõttes on tegelikult komisjoni sõna äh, sõnad äh, heaks uudiseks meile, et nad ka selle direktiivi on äh, vaatluse alla võtnud. statistika. jah, äh, probleeme meil on, ma tean. aga kuidas ma täpselt ütleksingi? vaatamata sellele, et meil on praegu palgalõhe kohta statistikat ainult aastast kaks tuhat kümme ja mingisugused vahepealsed ja mitte täielikud ähm, andmed, ähm, kuivõrd kaks liikmesriigi ei ole esitanud neid, nagu te teate, see kahe tuhande kümnenda aasta statistikagi veel ei ole selge, on poolik, äh, nüüd on juba aasta kaks tuhat kaksteist, nii et me tõesti ei, ei oma õiget ülevaadet asjadest. ja seega me ei, statistika, mis meil on, tegelikult väga hästi praegu ei peegelda veel majanduskriisi tulemusi, nii et ärgem unustagem ka seda. nüüd äh, see, et me nõuaksime äh, erinevate statistiliste andmete esitamist, mis on koostatud, kogutud ja mis on ka Eurostati poolt kogutud. ma arvan, et ei oleks mõistlik seda nõuda, ütleb kõneleja aga vaatame. ma hindan kõrgelt ettepanekut äh, praktiline suuniste või käsiraamat esitada, avaldada. siia tuleb sisse ka äh, võib-olla arvutiprogramm, mis palgalõhesid äh, aitaks siis äh, lihtsalt ja selgelt arvutada, miks mitte sellest rääkida? nüüd aga Brita Tomson, keda ei ole. ma arvan, et ma peaksin temaga mõned asjad äh, ära selgitama ma kasutan ära võimalust, et kohal on Euroopa Komisjoni esindaja ja küsin tema käest, et me, millal jõuab meieni see uuring, mida nad lubasid äh, eelmise aasta lõpuks palgalõhede kohta. millal see uuring meieni jõuab? kas äh, komisjon võiks võib-olla vastata sellele küsimusele? jah, aitäh see uuring, millele proua Bauer viitab, on uuring, mis äh, on osa uuesti sõnastatud direktiivi mõju mm, analüüsist, see on osa siis taustmaterjalist, mida kasutatakse selle aruande jaoks mingisugust konkreetset kuupäeva mul kahjuks äh, teile anda ei ole, ei ole pandud paika konkreetset päeva, millal see uuring avalikustatakse ja milline materjal sellega kaasas käib. proua Bauer, suur tänu! kahju küll, see oli nüüd halb uudis. suur tänu, kolleegid! nüüd jõuame siis äh, selle päevakorrapunkti viimaste märkusteni, suur tänu, et kõik äh, sõna võtsid, ma tahaksin nii palju öelda, et me hääletame kahekümne kolmandal aprillil siin komisjonis. täiskokku jõuab see maikuus. sellega on päeva, see päevakorrapunkt ammendatud, järgmine päevakorrapunkt, äh, päevakorrapunkt number üheksa, puudutab see ettepanekut mis on esitatud Euroopa Parlamendile nõukogu poolt globaliseerumisega kohanemise fondi kohta ja kõigepealt äh, annaksin sõna proua Blinkevitš-Jutele, te olete raportöör, palun. suur tänu. tõepoolest, tegemist on olulise ettepanekuga ja mulle tundub, et parlament peab ka asjasse väga tõsiselt suhtuma. E, tegemist on siis e, globaliseerumisega kohanemise fondiga. siin pakutakse toetust kodanikele, kui nendel on vaja kohaneda nende muutustega, mille põhjuseks on globaliseerimine ning see aitaks ka võidelda praeguse kriisiga, kui inimesed kaotavad oma töökohad põhiraportöör proua Harkin, kes on siis tööhõive ja sotsiaalkomisjonist, ei ole oma tööga ühele poole saanud, sest nad alles vaatavad, kuidasmoodi seda tööd jagada tööhõive ja põllumajanduskomisjoni vahel. kokkuleppele nad ei ole veel jõudnud, sest et Eh, põllumajanduskomisjon on väga huvitatud aktiivsest kaasalöömisest, sest nüüd hõlmab eh, see fond ka eh, põllumehi ja see tekitab ka teatud küsitavusi, mis jääb kaugemale, kui meie komisjon seda otsustada saab tuleb vaadata globaliseerumisega kohanemise fondi aastal kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend soolise võrdõiguslikkuse seisukohast ning mulle tundub, et sellest seisukohast vaadates on asjad üsna, üsna kenad. ma juhiksin teie tähelepanu siiski mõnele asjaolule eesmärkide hulgas on niisugune, mm, äh, niisugune klausel et, et viiskümmend protsenti nendest, kes saavad toetust, peavad, ähm, nendel peab olema alaline töökoht. aga see on niisugune mm, aspekt, mis on äärmiselt oluline just nimelt naiste jaoks, sellepärast et paljud naised, kas siis eh, perekonna seisukohast või mõnel muu põhjusel, eh, töötavad just nimelt osaajaga. või nad eh, teevad mitte väga kindlaid, töötavad mitte väga kindlatel töökohtadel ja sellepärast nemad on esimesed, kes kannatavad ja sellepärast on positiivne, et selles ettepanekus räägitakse ka sellest, et rahasid saab kasutada eh, nende inimeste jaoks, kes hoolitsevad kellegi eest, see on artikkel seitseteist, see on väga oluline naiste jaoks, kes hoolitsevad laste eest või kes alles otsivad tööd, kes kavatsevad eh, oma kvalifikatsiooni muuta, see on oluline naiste jaoks, et nad saaksid siis globaliseerumisega kohanemise fondiks selleks ajaks raha aga ma arvan, et seda sätet võiks paremini sõnastada, et vältida erinevaid tõlgendusi. et kõik saaksid ühtmoodi aru sellest sättest. et eh, tegelikult siin peaks olema öeldud, et nii mehed kui ka naised, kes hoolitsevad eh, laste eest või vanade inimeste eest, peaksid saama äh, toetust, eriti kui nad praeguse, kui nad otsivad alles tööd või kui nad tahavad oma kvalifikatsiooni muuta. oluline on ka see, et raha saaksid inimesed, kes töötavad lühiajaliste töölepingutega, sest väga sageli niisugused naised on, sest niisugused inimesed on just naised, neid on vaja toetada mina tahaksin teatud aspekte parandada siin, mis puudutavad soolist võrdõiguslikkust. eriti puudutab see artiklit kümme. siin on ettepanek hõlmata soolise võrdõiguslikkuse printsiipi rahade jaotamisel. ma olen siin nimetanud ka eh, kahe, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, viited on ka teistele dokumentidele. aga seda saab ainult teha, kui me tõepoolest näeme, et sooline võrdõiguslikkus on süvalaienenud kõikidesse põhidokumentidesse. mul on ka ettepanek ette panna eh, eh, sisse mõned definitsioonid lisaks, nii et, et definitsioonide nimekiri oleks pikem. kõigepealt Eh, see definitsioon, mis puudutab võrdset kohtlemist naiste ja meeste osas, eh, siis eh, ka teenuste pakett võiks olla hõlmatud rahastamisega. üks artikkel näeb ette, et rahastada võiks ka teatud haavatavaid gruppe, juba eakaid töötajaid. minu arvates on väga oluline, et naised oleksid hõlmatud sellesse eh, rühma, et oleks hõlmatud ka emad, sest see on äärmiselt oluline nende osaluse seisukohast tööturul. mulle tundub, et ka eh, soolise võrdõiguslikkuse rakendamise praktilisi aspekte võiks eh, parandada. kui nüüd rääkida abikõlblikkusest, siis oluline on ka see aeg, et panna, et teha kindlaks, mis kuupäevast alates teenuseid pakutakse, see oleks äärmiselt oluline. minu ettepaneku teises osas ma rõhutaksin just soolise võrdõiguslikkuse küsimuste äh, raportite koostamisel, kui tegemist on vahe- või lõppraportitega, et oleks siis teada, kui palju on toetatud äh, EGF-i eh, e vahendusel inimesi. ja toetuse saajad peaksid olema raportites toodud välja ka eh, soo alusel see on oluline nii hindamise puhul kui ka seire puhul. see on minu lühikene ülevaade ja loomulikult ootan ma siis komisjoni liikmetelt ettepanekuid, äh, variraportööridelt ootan ettepanekuid selleks, et soolise võrdõiguslikkuse aspekti paremini valgustada. suur tänu! ja nüüd siis kõnelejad, kõigepealt proua Bauer ja siis proua Kornelissen. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt eile toimus äh, arvamuste vahetus äh, tööhõivekomisjonis ja äh, seal tuli välja üks asi väga selgelt. nimelt selle fondi tulevik on väga ebakindel. see puudutab eriti seda osa, mis käib ähm, põllumajanduse kohta ning ähm, kui me jätkame eh, selle mõttega, et eh, vähemalt viissada inimest eh, peaks olema, viiesaja inimese töö peab olema sattunud ohtu selleks, et mõni ettevõte saaks pöörduda üleilmastumise fondi poole, siis tegelikult ei saa ju mitte midagi ära teha näiteks põllumajandusvaldkonnas, kus ei ole nii suuri ettevõtteid. ja ma arvan, et äh, praegu me tegelikult ei tea ka väga hästi, ähm, millised selle globaliseerumise äh, mõju tegelikult mõõtmed on ja me peaksime keskenduma kõige olulisemale. me peame ära ootama komisjoni seisukoha, aga ma olen täiesti veendunud, et äh, keskenduma äh, peame me praegu kõige teravamatele küsimustele ja sellele, et me saaksime siiski inimeste vajadustele kuidagi vastu tulla. see fond on tegelikult ainult äh, lisaallikaks, äh, tegemist ei ole samamoodi toimiva fondiga kui Euroopa Sotsiaalfondiga. globaliseerumise fond käivitatakse siis, kui sotsiaalfondi meetmed on, on ära kasutatud, suur tänu! suur tänu! nüüd proua Kornelissen ja siis proua Oviir. Thank you! suur tänu! proua Bauer juba nimetas seda, et üks põhilisi ähm, arengu, arutlusteemasid äh, selle fondi ümber on lihtsalt see, kas hõlmata äh, põllumehi või mitte. võitlus on äge erinevate komisjonide vahel ja ma loodan, et asjad ikkagi otsustatud saadakse, saavad. ma tõepoolest loodan, et siis kas põllumehed saavad ühtse põllumajanduspoliitika äh, all äh, uue instrumendi. me peame ikkagi äh, praegu mõtlema sellele, et EGF-i regulatsioon peaks olema nii hea kui võimalik ja sellest ma räägingi. nii nagu te teate, olen mina töörühmas, mis selle teemaga tegeleb. ja me alati tahame saada informatsiooni sooliste aspektide kohta, seda infot ei ole üldse lihtne saada sellist infot ei anta väga lahke käega. nii et selles osas on vaja tööd teha. on äh, naisi, kes on saanud kasu sellest fondist, nende arv on suurenenud, muidugi põhjused on üsna kurvad. kõigepealt äh, need ettevõtted, kes kõigepealt pankrotti läksid, olid just nimelt tööstussektorist, autotööstusest aga nüüd on siis kriis laienenud ka teistesse sektoritesse, mis hõlmab rohkem naisi, sest nendes esimestes ettevõtetes neid väga palju ei olnud. ja sellepärast on see naiste-meeste arv, kes on raha saanud, võrdsustunud natukene. aga mis puudutab nüüd ettepanekuid, siis ma tahaksin, et see ahel oleks hõlmatud, et kui suurettevõte läheb pankrotti, aga siis need ettevõtted, kes eh, pakuvad sekretäriteenust või puhastusteenust või kes tegelevad toitlustusega, ja need on just nimelt need kohad, kus eh, naised töötavad, siis praeguseks ei ole tegelikult see tarneahel mm, hõlmatud ja tegelikult oleks väga hea, kui eh, ka see oleks hõlmatud ja siis veel üks ettepanek läks, läks meelest ära hetkeks, aga eks ma esitan nad pärast hiljem kirjalikult. suur tänu. ma loodan tõesti, et ettepanek jõuab meieni varem või hiljem. ja nüüd proua Oviir. tänan, ma katsun rääkida hästi lühidalt. no üks on selge, et <clears throat> mul on hääl ära üks on selge et fondi tulevik on täna väga ebaselge ja seetõttu ma tänan proua viljat et ta selle töö ette võttis ja sellisesse puht rahalisse ja raha käsitlevasse dokumenti on suutnud selgelt lisada soolise aspekti. ütlen ausalt mitte kõik me seda ei oleks suutnud mina äh, kaasa arvatud teadagi on naised tööturul haavatavamad kui mehed majanduskriisis on see enam välja tulnud kui parematel aegadel kui on peres lapsi või kasvatatakse üksi lapsi on naine just see keda tööturult esimesena välja tõrjutakse seetõttu need ettepanekud mis on praegu raportööri poolt tehtud ja millele tõenäoliselt eh, tuleb lisa eh, meie liikmete poolt on kindlasti väga vajalikud kas või selleks et hakataks nende teemade peale ka raha jagamisel mõtlema. paljudes liikmesriikidest ei ole fondi poole üldse pöördutud eh, ega raha tahetud abi tahetud kuigi rasked majanduskriisi tulemid on kõikides liikmesriikides. võib-olla üks mõte mille peale ma olen mõtelnud aga ma ei oska pakkuda retsepti praegu kuidas see fondi pakutavad võimalused jõuaksid kaugemale valitsusest jõuaksid tegelike tööandjateni. on riike kes on väga hästi fondi kasutanud kelle tööpuudus on nelja protsendi ringis on riike kelle tööpuudus on kümme ja rohkem protsenti kuid nad ei nende ettevõtted inimesed kes on raskustesse sattunud ei oska ega teagi kuidas fondi poole pöörduda. eriti on siin kõrvale jäänud väikeettevõtted kus suures osas töötavad just naised. nii et soovin edu meie ettepanekute Eh, õigele ja eh, nende vastuvõtmisele eh, siis juba plenaaristungil. aitäh! mulle tundub, et proua Kornelisele tuli meelde, mis ta vahepeal ära unustas. jah, tõepoolest, ma arvan, et oleks väga hea, kui me eh, hõlmaksime ka eh, lastehoolduse, sest et praegusel hetkel kuidagimoodi ta nagu vihjatult on sinna sisse võetud. aga kui me paneksime sõnaselgelt eh, selle sisse, siis oleks kahtlemata see naistele kasulikum. suur tänu ja nüüd proua Suuber. suur tänu. kõigepealt ma tahtsin öelda, et põhimõtteliselt me toetame siin välja toodud ideid. meile meeldib see, mida raportöör on kirja pannud aga võib-olla nüüd sellest taustast, mis meie ettepanekul on. selleks, et mõista, mis tegelikult toimumas on eh, see ei ole kõik üldsegi lihtne ja mõnikord, kui sa asjadest aru saad, siis see on üsna häiriv. hea oleks see, kui eh, see fond aitaks võidelda tööhõive ja töökaotuse vastu. et see ei peaks kompenseerima eh, kõike, sest tegelikult ega ju kõiki äh, globaliseerumisega seotud poliitikaid ei ole võimalik kuidagimoodi äh, tasakaalustada. minu riigist niisugune näide. ja minu arvates on see üsna huvitav äh, praegu saadakse raha rahvusvahelist valuutafondist, Euroopa institutsioonidelt ja valitsusele öeldakse, et ta peab muutma oma tööhõivepoliitika paindlikumaks. ja see kahtlemata mõjutab otseselt naisi, sellepärast et lihtsalt naised lastakse lahti. siin räägitakse kollektiivlepingutest, sellest pädevusest, mis seal on, räägitakse reeglitest Äh, ja räägitakse ka muutustest äh, tööseadusandluses, neid on kõiki väga võima-, kergesti võimalik sisse viia ja praegu on Portugalis näha, et äh, inimesed ei sobi kokku oma töökohaga või selle funktsiooniga, mida nad täidavad. ja nagu me teame, naiste osas langetatakse meelevaldseid otsuseid ja neid Äh, ja see mõjutab neid äh, kõige rohkem, sellepärast et öeldakse, et naised ei ole nii kohanemisvõimelised oma töökohal. ja tegelikult niimoodi tõugatakse naisi äh, töötusesse ja nüüd öeldakse, et on vaja kompenseerida seda, sest kriisis on naised kõige haavatavamad. ma olen nõus raportööriga selles osas, et eh, fondis peab olema hõlmatud soolisuse aspekt, aga minu arvates on vale öelda, et eh, rakendatakse poliitikaid, mis viivad selliste, eh, selliste tulemusteni ja alles siis hakatakse kuidagimoodi olukorda leevendama. suur tänu. komisjoni esindajat ei ole ja nüüd ma siis annan sõna raportöörile. suur tänu. aitäh kõikidele kolleegidele, kes rääkisid sellel teemal. Mm, proua Bauer, Sirje Oviir, proua Kornelissen ja teised kolleegid. ma olen teiega nõus, et kuni praeguse hetkeni ei ole meil olnud EGF-i eh, e suhtes mingit kindlust ja seda kahel põhjusel. kõigepealt komisjoni ettepanek hõlmata ka eh, põllumajandust on leidnud väga vastakat eh, reaktsiooni tööhõivekomisjonis ma olin kohal, kui seda asja arutati, ma olin ja nende paistab kooruvat välja niisugune arvamus, et kui inimesed töötavad põllumajandussektoris ja kui nad kraasi, kriisi all kannatavad, siis nendel peaks olema võimalus kasutada ära EGF. aga nendel peaks olema ka mingisugused erilised tingimused, kas peaksid olema erilised tingimused või mitte, kas need äh, tingimused peaksid olema teistsugused kui teiste töötajate puhul, vot siin lähevad arvamused lahku ja mulle tundub, et e, vaidlused jätkuvad veel üsna pikalt. ja on veel teinegi asi. teatud liikmesriikides on kujunemas arvamus, et ei ole selge, kas meil on vaja mingit e, e, eraldi globaliseerimisfondi. mulle tundub, et proua Bauer vist ütles seda, et see on lisafond, et see on lisaks Euroopa Sotsiaalfondile. aga mina tahaksin öelda, teile ühte asja. kui me vaatame nüüd eh, sellele teemale oma komisjoni seisukohast, siis minu arvates mingit eh, takistust ei ole, me võime ju siin avaldada oma arvamust soolise võrdõiguslikkuse aspekti osas ja ei ole oluline, millise eh, otsuse langetatakse põllumajanduse kohta, aga Eh, kas nendel on siis samasugused tingimused või mingisugused eritingimused, meie ikkagi võime öelda eh, oma seisukoha välja just nimelt soolise võrdõiguslikkuse aspektist lähtuvalt ja seda me teemegi. nüüd eh, proua Kornelissen tõi välja siin huvitavad ideed. ma olen teiega nõus, et kõik võib olla sõnastatud selgemalt kui näiteks ei ole selge, mida tähendab see info esitamine. informatsiooni on tegelikult tõesti raske saada, kui sa just konkreetselt ei küsi konkreetse liikmesriigi käest seda informatsiooni ja võib-olla tõesti me peame arvestama, et ühed sektorid on naiselikumad kui teised, näiteks Leedus äh, äh, kannatas tekstiilisektor väga tugevalt globaliseerimise tõttu ja just nimelt naised on eh, need, kes töötavad selles sektoris. ehituses on põhiliselt mehed, aga nemad ka vajavad ju toetust. nii et, et vaja on toetust nii naistele kui meestele ja et seda toetust pakkuda, on vaja informatsiooni mõlema kohta. ja nüüd siis lapsehooldusest. vaadakem Eh, siis seda punkti, mis ütleb, et on võimalik kasutada fondi, kui mees või naine eh, jääb tööst eh, või tuleb töölt ära selleks, et hoolitseda lapse eest. ma arvan, et seda on vaja põhjalikumalt arutada. me ei peaks rääkima siin mitte ainult väikestest lastest, vaid ka vanadest inimestest, puuetega inimestest, kes vajavad kodust hoolitsust aga ma kahtlemata arvestan kõiki neid aspekte, mida te välja tõite. nüüd, mis puudutab proua Oviiri, tõepoolest on olemas selliseid olukordi, kus liikmesriigid mis iganes põhjusel ei esita avaldusi raha saamiseks sellest fondist. põhjuseks võib olla see, et lihtsalt inimesed ei ole hästi informeeritud, võib-olla VKE-d lihtsalt ei teagi, kuidas raha saa-, taotleda. ja eh, seda tegelikult peaks tuletama liikmesriikidele meelde ja liikmesriikide kompetentsed eh, asutused peaksid eh, selle teema üles võtma oma riigis aga ma ütleksin teile avameelselt, et need, eh, kes raha tahavad, ei tohiks olla laisad, nad peaksid ikkagi kibekähku valmistama ette kõik dokumendid, eh, esitama oma taotlused selleks, et tõepoolest saaksid abi need inimesed, kes ka abi vajavad. mulle tundub, et eh, on vaja parandada juurdepääsu sellele fondile, vaja on eh, rääkida sellest ja teavitada inimesi, kuidas raha saab ja millised on summad, mida saada võib ja ma tänan teid kõiki toetuse eest. Eh, proua eh, Suuber mm, eh, nüüd rääkis sellest, et on vaja tagada võrdsed võimalused meestele, naistele ja et on põhjused, mikspärast inimesed lahti lastakse. ma ei saanudki täpselt aru, mida te nüüd mõtlesite, aga minu arvates, kui me räägime nendest läbiväärtustest sotsiaalfondis ja siis globaliseerumisega kohanemisfondis, need kõik rakenduvad siis, kui inimesed on juba kannatanud ja tegelikult me ei loo piisavalt niisugust võimalust, et sellised olukorrad üldse ei tekiks. me ei tööta piisavalt selle nimel, et inimesi ei lastaks lahti. seega on vaja investeeringuid kvalifikatsiooni parandamisse see puudutab kõiki töötajaid, et inimestel oleks paremini võimalik kohaneda tööelu muutunud olukorraga, et inimesi ei peaks lahti laskma. niimoodi me hoiame ära psühholoogilised ja majanduslikud traumad. ma tänan kõikide ettepanekute eest ja ma arvan, et me töötame koos ja me koostame väga hea arvamuse. olenemata sellest, et tööd selle teemaga ei lähe nii libedalt, nagu me tahaksime. Eh, aitäh. aitäh, ähm, proua Blinkevitš-Jute. kui komisjon, ma ei tea, kas on niimoodi, et kui komisjonil on midagi öelda, siis seal keegi ähm, midagi ka ütleb suur tänu, äh, ma vabandan, et ma natukene jäin hiljaks, äh, sellepärast et äh, mul oli tegelikult kalendrisse märgitud, et keskpäeval hakkab see arutelu. mina olen üksuse juht, mil, mis vastutab just nimelt globaliseerimisega fondi eest. eile osalesin oma tööhõivekomisjonis samalaadsel arutelul ja ka kaubanduskomisjonis minu meelest on oluline siin meelde tuletada ja te ilmselt seda ka tegite, et äh, naiste, meeste võrdõiguslikkuse küsimus ja mm, see, kui palju naisi ja mehi on saanud Üleilmastumise fondist toetust, on sõltunud peaasjalikult äh, sellest, millise sektoriga on tegemist. ja nagu öeldi, on selliseid sektoreid, näiteks nagu tekstiilisektor, kus naiste osakaal töökäte seas on palju suurem teisalt jälle siis ehitussektor või autotööstus on need sektorid, kus äh, mehi on mõistagi palju rohkem. samas ei tehta mitte mingisuguseid erinevusi teadlikult meeste ja naiste vahel selle fondi, sellest fondist toetuse andmistel, vaid lihtsalt asi on selles, millisest sektorist pöördutakse meie poole mis nüüd puudutab aktiivseid äh, tööturumeetmeid, äh, me oleme just nendele keskendunud selleks, et inimesed leiaksid nii kiiresti kui võimalik töökoha ja sealhulgas on ka siis toetus, mida liikmesriikide palvel äh, võib anda näiteks lastehooluteenuste ähm, hüvitamiseks ähm, või vanurite eest hoolitsemiseks ja nii edasi siin on suurepärased võimalused tegelikult äh, ja väga paljudel võimalustel äh, lubab see fond äh, liikmesriigi tasandil välja arendada täiesti uued meetmed selleks, kuidas kasutada neid inimesi ka, kes on tööst ilma jäänud. mis puudutab nüüd liikmesriikide kohustusi regionaalsel tasandil või otsest kontakti ettevõtetega, selle eest vastutab otseselt liikmesriik tegemist on nii-öelda viimase hädafondiga minu meelest. see on äh, fond, mis äh, käivitub siis, kui inimene on juba tööta jäänud. on teisi äh, meetmeid tööhõivepoliitikas, näiteks nagu kutseõppes, mida võiks kasutada selleks, et selle punkt, sinna punkti jõudmist vältida või et kui see inimest tabab, oleks see vähem va-, vaja, valulik selle eest hoolitseb aga Euroopa Sotsiaalfond, nii et äh, need kaks fondi tegelikult omavahel loomulikult täiendavad teineteist. rõhutada tahaksin ma ka ühte veel, üks äh, selle fondi kõige suuremaid aspekte on see, nimelt pakutakse töötajad, töövõtjatele äh, personaliseeritud teenust. selleks, et vastata parem nende olukorrale, võtta arvesse nende koolitustase ja nii edasi, et leida nende jaoks äh, just see õige uus töökoht. see on selle fondi puhul väga oluline ja praktikas äh, taha, tähendab äh, see tegelikult seda, et äh, kõige rohkem saavad sellest kasu just need inimesed, kellel on raskem kui teistel võib-olla uut kohta leida. nagu öeldud, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, nende puhul on see fond täpselt samamoodi avatud, kuid jah, esimestel aastatel, kui see fond käivitus, teda ei tuntud väga hästi aga kuna kriis äh, ainult süvenes, äh, on nüüd tehtud erandeid fondi ja see tähendab seda, et palju inimesi saab, palju inimesi roh-, palju rohkem inimesi saab äh, taotleda fondist vahendeid ja seda on ka tehtud, taotluste arv on suurenenud ja ka väiksemate ettevõtete jaoks on see tõeliseks alternatiiviks nõukogus on praegu äh, blokeeriv vähemus koos, te teate, et on teatud liikmesriigid nõukogus, kes äh, globaliseerumisega fondi ei taha pikendada aga samas needsamad liikmesriigid, kes on vastu, esitavad pidevalt taotlusi sellesse fondi, nii et äh, on tekkinud selline teatav patiseis. nüüd põllumajandusküsimus see on minu meelest üks teema, mida ei tohi kindlasti kõrvale jätta, sellepärast et uus määre, määrus annab võimalused äh, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, äh, hooajatöölistele, inimestele, kes töötavad tähtajalise töölepinguga. minu meelest on väga oluline rõhutada seda, et seda fondi võib kasutada absoluutselt kõikide äh, töövõtjate puhul, mis iganes sektoriga on tegemist, mis iganes tüüpi lepingu alusel nad äh, töötavad, see on avat-, see fond on avatud absoluutselt kõikidele eurooplastele, äh, äh, nendele inimestele, kes on sattunud globaliseerumise ohvriks, keda on tabanud majanduskriis või teised kriisid, need inimesed, kõikidel inimestel, kes on sattunud raskesse olukorda, on ära teeninud võimaluse saada ähm, võrdset toetust see fond baseerub lisaks sellele solidaarsusel. me ei ähm, me sekkume alles mõningatel väga olulistel juhtudel, mitte absoluutselt kõike, ähm, kõiki äh, kaasuseid me ette ei võta, me reageerime ainult siis, kui tegemist on äh, olukordades, kus solidaarsust on vaja ja majanduskriis, globaliseerumine on selline koht, kus tuleb üles näidata inimeste suhtes solidaarsust. tuleb aidata neid eh, sektoreid, kes on kõige rohkem sellest kaasa ka,, kannatanud. ja see solidaarsuse element on kõige olulisem eh, selle fondi eh, raames. sellega ma piirduksin, suur tänu. suur aitäh! härra Legrand selle selgituse eest. ega me süüdistava näpuga teie su suunas ei osutagi me lihtsalt tegime väga kärmet tööd täna hommikul. E, ja tegelikult me jõudsime selle päevakorrapunkti juurde märksa kiiremini, kui oli oodata, nii et me olime võib-olla tõesti liiga kiired oma töös. kas proua Plikivitš-Jutel on komisjonile küsimusi? selge, kui ei ole, siis äh, lõpetame selle päevakorrapunkti, mina omalt poolt äh, mainiksin üle muudatusettepanekute tähtajad. kolmeteistkümnes aprill kell kaksteist on tähtaeg, komisjonis äh, hääletamine kolmekümnendal mail. kahekümne esimesel Ehm, juunil on tööhõivekomisjonis selle hääletamine. selle päevakorrapunkti oleme siis nüüd lõpetanud. ja praegu oma töö lõpetame, kuusteist viisteist eh, on meil koosoleku jätk, koordinaatorid kell kolm, aga komisjon täiskoosseisus veerand viis, aitäh!